nüüd aga läheme edasi järgmise punktiga, härra Langeni raport kindlustusvahendus. ja kõigepealt saab sõna härra, härra Langen neljaks minutiks. noh, jah, aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. tahaksin esmalt tänada kokkuvõttes hea koostöö eest, mis meil oli paljudel kohtumistel valmistasime äh, me seda teksti ette, meil on äh, veel mõningad lahtised küsimused, aga ma arvan, et meil õnnestus äh, tasakaalustatud töö teha ära ja äh, koostada mm, äh, tasakaalustatud ettepanek. ma tooks ära kõige olulisemad asjad. esiteks, et tarbijad äh, ja kindlustusvahendajad, paljud väiksed kindlustusbürood kokkuvõttes saavad kasutatava lahenduse. teiseks tugevdatakse tarbijate võimalusi saada teavet ja nõuda teavet oma kindlustusvahendajatele kindlustusvahendajatelt, me tagame suurema läbipaistvuse, mis annab panuse sellesse, et inimeste, klientide huvid seatakse kõrgemale vahendajate huvidest. Te-, neljandaks võtsime vastu nagu korraliku kompromissi, mis äh, äh, peaks tagama selle, et äh, et välditaks seda, et mõningad vähe, vahendajad ei anna piisavalt või annavad valeinformatsiooni. teiseks juurutatakse sellised teavitavad dokumendid, mis annab, annavad tarbijale täielikku teavet kindlustustoodete ja nende hindade kohta ning pakkumised muutuvad paremini võrreldamaks. ning me oleme ette näinud äh, koolitamis- ja täiendkoolituskohustuse viie aasta jooksul kokku kakssada tundi ehk üks nädal aastas peavad sõltumatud asutused äh, andma äh, koolitust ja täiendkoolitust, äh, selle eest vastutaksid liikmesriigid. ning me oleme lisanud peatüki, millest me, mida me arutasime kaua, kindlustus, investeerimistooted, me oleme seda muutnud, võttes aluseks MIFID-i, mida küll hakatakse muutma, aga me soovisime siiski arvesse võtta kõike, mis puudutas kindlustusi samad tooted, mida müüakse finantsturgudel ja kindlustusturgudel, peaksid olema samamoodi reguleeritud ja kindlustustooted ei tohiks võrdsustada spekulatiivsete finantstoodetega. see oli meie eesmärk. kindlustus- ja investeerimisturg omab küll ühisosa, aga sellest hoolimata tuleb erinevate toodete vahel vahet teha. Econi komisjon võtab seda kõike arvesse ning annab tarbijatele võimaluse saada läb-, kergesti mõistetavat äh, teavet äh, ja korrektset teavet mm. ähm, on olemas ka soove, mis puudutavad äh, äh, vahendajate vaheltkasude äh, täielikku avalikustamist, sellepärast et kindlustusinvesteerimistoodete puhul on see ette nähtud me oleme lihtsustanud keerukaid seosmüüke, otsustanud, et e-, üksikuid komponente tuleb tarbijale pakkuda ka eraldi ning kindlustus investeerimistootete osas oleme siis kooskõla viinud dokumendi MIFIDiga. ma arvan, et see, mida me oleme soovinud saavutada, on ka ära tehtud koostöös variraportööridega, ma tahaksin selle eest variraportööre tänada, ehkki meil on mõningad eraldi hääletused taodeldud ja, ja osade kaupa hääletused taoda-, taodeldud, olen ma kindel, et lõpuks saavad kõik seda toetada, aitäh kõigile! aitäh ja lõpetus, ja nüüd saab sõna volinik Barnier, palun! president lugupeetud äh, president, tere õhtust kõigile. me arutame täna kindlustusvahendusdirektiivi äh, äh, läbivaatamist ja raportöör Werner Langen just rääkis, et korrektselt teavitatud otsus võib vähendada perekondade ja paljude VKI-de koormust ja selle eelduseks on see, et äh, kaetud riskid on äh, ähm, tõesti kaetud, et selle kohta oleks korralik äh, info ja siin on ette nähtud ka huvide konfliktide vältimine, see on väga oluline samm selles suunas. kindlustusvahendus äh, on selline turg, kus on äh, väga palju VKE-sid ja isegi mikroettevõtteid ning võttes arvesse selle turu iseärasusi, äh, komisjon valis oma ettepanekus selle, et säilitatakse minimaalse harmoneerimise lähenemine. seda kohati kriti-, kritiseeritakse, kohati kritiseeritakse seda, et Euroopa soovib liiga palju harmoneerida, aga siis äh, siin on teil üks näide, kus äh, Euroopa Liit piirdub sellega, et paneb paika raamistiku ja liikmesriikidel on vajalik vabadus selleks, et seda raamistikku kohandada oma riiklikele eripäradele ma tahaksin äh, väga siiralt tänada parlamenti tehtud töö eest ja selle eest, kui kiiresti seda tööd tehti äh, selle kindlustusvahendusdirektiiviga seoses ning tahaksin tänada eriti Werner Langenit äh, tema võimekuse ja kompetentsuse eest, mida ta on üles näidanud selle teemaga seoses, aga teiste teemadega seoses. tahaksin tänada ka Antolin Sanchez Presedot, Olle Schmidti, Sven Kiigoldit, Ashley Foxi ja Jürgen Kluutet, kes olid variraportöörid me teame, et nõukogu ei ole suutnud teiega sammu pidada ja alates aprillist äh, jätkavad nad oma tööd. ma äh, loodan, et äh, kokkuleppele jõutakse järgnevate kuude või igal juhul selle aasta jooksul. Teie ettepanek parandab minu tehtud ettepanekut. meie soovid on sarnased. ma tahaksin rõhutada kahte asja. Te soovisite parandada tarbijate kaitset ja eh, lisasid sellise teavitusdokumenti, mis puudutas eh, mitte elukindlustustooteid, kahjukindlustustooteid ning te soovisite eh, tagada õiglase konkurentsitingimusi kõigile ettevõtjatele. Te kinnitasite seda, et äh, seda direktiivi rakendatakse ettevõtjatele, isegi nendele, kes äh, ainult muuhulgas tegelevad kindlustustoodete muud äh, müümisega. ning kui me vaatame tulevikku, siis tulevastel läbirääkimistel tuleb jälgida seda, et oleks tagatud sidusus teiste teemadega, mida paralleelselt käsitletakse ma mõtlen näiteks sellele, et see teema on selgelt seotud MIFIDiga, mis, mille käsitlemine hiljuti lõpetati, GDP direktiiviga, mille osas praegu on kolmepoolsed läbirääkimised või siis tarbijavaidluste kohtuväline lahend, kohtuvälise lahendamise direktiiviga. nii et mina isiklikult äh, koos teiega ja koos nõukoguga jälgin seda niipea, kui nõukogu on oma äh, töö lõpetanud see siis on ähm, tekst, mis võimaldab äh, kindlustusandjatel ja kindlustusvahendajatel ähm, toimida korralikult äh, niimoodi, et neil oleks äh, tarbijate usaldus ja mis tagaks selle, et Euroopa Liit pöördub tagasi majanduskasvu teele ja konkreetselt olete ka teie oma tööga sellesse panuse andnud ja ma tänan teid selle eest. aitäh ja nüüd äh, saab sõna proua Stailer. siseturukomisjoni nimel kaks minutit. suur tänu. suur tänu ka teile, härra volinik Barnier ja äh, raportöörid äh, ja kolleegid tegemist äh, on väga keeruka küsimusega, mille uuesti plenaaristungile toomine on võtnud aega, kuid selle eesmärk on taastada tarbija turu, tarbija usaldus turu ja ka kindlustusturu vastu, sest äh, praegu on kindlustusturg väga ebaühtlane, eriti mis puudutab äh, info andmise kohustust ja see tähendab seda, et tihti ei saa inimesed aru, mida nad ostavad, millised on sellega seotud riskid, millised on välistused ja nii edasi. ja seetõttu tuleb kindlustustoodete müüki tõhustada ja parandada. ma ei ole kindel, et see ümber sõnastatud arvamus tegelikult on tarbijasõbralik. mulle tunduks, mulle, minu jaoks oleks parem, kui see raport oleks põhjalikum ja nõuaks rohkem ja kui selle oleks koostanud Econi komisjon eriti pettunud olen ma aga selle üle, et siin püütakse äh, muuta vaidluse lahendamise reegleid, kuigi me alles hiljuti leppisime siinsamas nendes ise kokku. ja see on eriti kahjulik neile riikidele, kelle seadusandlus on praegu rangem, näiteks Ühendkuningriigis on see nii. meil on nõutud siduvad otsused. ja kui nüüd võetakse vastu äh, see raport, siis see tegelikult nõrgendab tarbijakaitset ja see valmistab neile, meile muret, sest me oleme seisukohal, et ka ülejäänud Euroopa peaks püüdma tarbijat kaitsta ja äh, tuleks äh, müüa kindlustustooted just nimelt rangemate reeglite alusel ja see raport ei tohiks meid takistada. kui seda raportit ei muudeta, ei saa ma seda toetada, aitäh. Grazie aitäh. mulle tundub, et härra Leinet siin ei ole. seetõttu annan ma sõna poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejatele, kõigepealt Rahvapartei eh, fraktsioon, härra Kalbelts, proua Kalbelts. suur tänu. lubage mul kõigepealt Werner Langet eh, Ehm, Langenit õnnitleda, sest ta on koostanud väga tasakaalustatud, väga põhjaliku raporti, mis hõlmab kõiki sidusrühmi. see hõlmab kõiki, keda kindlustusvahendus puudutab. mis puudutab eelmise kõneleja sõnavõttu, siis minu meelest äh, on see raport piisav selleks, et kaitsta maksimaalsel võimalikul määral tarbijat ja et tarbijale selgitada ka seda, millised on riskid. räägitakse ka sellest, et info peab jõudma tarbijani õigeaegselt, see tähendab enne, kui ta kindlustustoote ostmise poliisile alla kirjutab. minu jaoks on väga oluline ka see, et kui tekivad mingid vastuolud või huvide konflikt, siis on liikmesriikidel võimalik äh, kasutada ka nii-öelda reklaami. see tähendab, et nad võivad nõuda kindlustusvahendajatelt, et need avalikult äh, näitaksid, millised on kindlustustoodet puudutavad tingimused. ma olen kindel, et kui sellised äh, määrused, sellise, selline reguleeritus oleks olnud paigas ka enne kriisi, siis võib-olla oleksime võinud vältida seda, mis juhtus oleks võinud vältida olukorda, kus kindlustusvahendajad kliente eksiteele juhatasid, pakkudes neile tooteid, mida neil tegelikult äh, tarvis ei olnud või mis läksid neile liiga kalliks, andmata neile äh, korrektset informatsiooni. seetõttu arvan ma, et sellised kindlustusvahenduse reeglid peaksid olema äh, kohustuslikud. näiteks on praegu olemas veebipõhise registreerimise kohustus millega püütakse kindlustusvahendust paremini kontrollida. selline süsteem on läbipaistvam, halduskoormust saab vähendada ja ma usun, et tegemist on niivõrd tasakaalustatud raportiga, et seda tuleks igal juhul toetada. seda mina äh, kindlasti ka teen ja panen südamele oma kolleegidele, et nad äh, teeksid sama. suur tänu nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel härra Sanchez Fresedo, kaks minutit. suur tänu. lugupeetud volinik Barnier, daamid ja härrad. kõigepealt äh, tahan teha sügava kummarduse kolleeg Langenile ja teistele, kes suutsid äh, leida kompromissi kindlustussektoris töötab üks koma kaks miljonit inimest ja see moodustab ka suure osa SKP-st meie uued reeglid aitavad meil täita rahvusvahelisi kohustusi, vältida turu killustamist ja tagada selle, et meil on ühtsed mängureeglid. ette on nähtud mitmeid lisameetmeid ja teatud minimaalsed summad. tegemist ei ole lihtsa, lihtsa meetmega, aga meil on vaja professionaalseid standardeid ja registreerimiskohustust. ja ka seda, et kõikide huvid oleksid täiesti selged. ning lisaks sellele peavad kindlustusandjad äh, ostma ka kindlustuse endale, et äh, tagada toimetulek raskes olukorras. ning äh, lisaks sellele tuleb täita MIFID-i standardeid loomulikult peavad ka kindlustusandjate äh, palgad olema läbipaistvad, nende kohta tuleb anda täielikku informatsiooni vastavalt äh, asjakohastele direktiividele. ja mis puudutab elukindlustustooteid ja teisi kindlustustooteid, siis tuleb äh, austada tarbija valikuvabadust ning hinnad peavad olema läbipaistvad. ma loodan, et see raport võetakse suure häälteenamusega vastu, kui me homme hääletame aitäh ja nüüd ALDE nimel härra Schmidt, kaks minutit. aitäh, tegemist on poliitiliselt delikaatse küsimusega mis puudutab kindlustusvahendajaid, eelkõige see küsimus, kas vahendustasud tuleks keelata, mõningates äh, liikmesriikides, nagu näiteks Ühendkuningriigis on selline keeld, Rootsis see veel ette nähtud ei ole meil on sellised äh, vahendustasud aga olemas ka, mis on keelatud, aga minu meelest on äärmiselt oluline see, et kindlustusvahendajad tegutseks alati äh, klientide huvides ja ma tean, et ja kui äh, sellised tasud keelata, siis tuleb hoolitseda selle eest, et kindlustusvahendus ei, ei muutuks monopoolseks mm, haruks. ma arvan, et riikide jaoks, ähm, kes äh, arvavad, et vaja on ähm, äh, selgeid reegleid. Äh, tahaksin jätkata sellises keeles, mida on kergem mõista. nii et mis puudutab MIFIDit, siis siin on, sellest on räägitud ja ma tahaksin küsida volinikult ja Langenilt, mida sellega on mõeldud härra Kiigold, minu sõber ja kolleeg, ütles mulle, et muudatusettepanekud neli ja viis tegelikult ei mõjuta mitte kuidagi neid läbirääkimisi, mis meil ees seisavad ja puudutavad ja puudutavad äh, selle raporti kooskõlla viimist MIFIDiga. aga mina olen kuulnud vastupidist. kui me võtame härra Kiigolt ettepanekud kaheksa, üheksa, kümme ja üksteist, siis on õigusloomeline protseduur äh, küll tehniline, aga kindlasti mitte keeruline. ja seetõttu tahaksin ma teie käest küsida, härra volinik ja teie käest, härra Langen, kas äh, muudatusettepanekud neli ja viis tõepoolest suudavad tagada selle MIFID-i vastavuse ja solven-, Solventsus kaks vastavuse, minu fraktsioon arvestab just sellega, aitäh! aitäh teile! ja nüüd äh, roheliste nimel härra Kiigult üks minut. jah, lugupeetud kolleegid, kindlustus äh, on viimastel aastatel olnud üks äh, suuremaid lobitegijaid, meil on väga palju tarbijakaitseprobleeme sellega seoses, eriti mis puudutab investeerimistooteid, juba aastaid on asi nii, et investeerimistooted MIFID-i all on paremini kaitstud kui äh, kindlustus, investeerimistooted, seetõttu on väga hea, et komisjon selle ettepanekuga soovis olukorda tasakaalustada ja majanduskomisjonis äh, leidsime tasakaalustatud kompromissi, mis mõningates valdkondades tarbijakaitse taset parandab, teistes äh, valdkondades aga pigem vähendab ja nüüd täiskogul äh, on esitatud äh, mõningaid taotlusi, mõningad soovivad tarbijakaitse taset tõsta, teised vähendada. mõned äh, ettepanekud on äh, kaugenenud sellest, mis praegu MIFID-i reformi puhul on kokku lepitud. mina aga soovitan, et kolleegid võtaks arvesse seda, et meil on vaja korralikku konkurentsi pangatoodete, kindlustustoodete, investeerimistoodete vahel. see peaks homme olema meie mõõdupuuks ja lihtsalt põhjenduspunkti mm, tegemisest ei piisa, kuna äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel ei pöörataks sellele sama palju tähelepanu. nii et ma palun, et kolleegid tuleksid selle äh, kokkuleppe juurde tagasi, mis meil algselt oli. aitäh. kuna vaba mikrofoni voorus ei ole mitte ühtegi sõnasoovi annan ma uuesti sõna härra volinik Barnierile. palun. aitäh. Te, saan teha lühidalt, kuna sõnavõtud olid väga sisusad, ehkki äh, mõningad Äh, aspekte ka esile toodi. kõigepealt äh, tarbijakaitse, millest rääkis proua Stailer. ma arvan, et tegemist on teemaga, mille juurde tuleb tagasi tulla kolmepoolsetel läbirääkimistel selleks, et tagada sidusus teiste äh, te õigusaktidega, millest ma ise rääkisin, unustamata aga kindlustussektori väga eripärast iseloomu. ma olen nõus proua Karl Peltšiga, kui meil oleks sellised reeglid olnud, ma võiksin seda öelda ka paljudes teistes valdkondades, mida härra Langen ja härra Kiigolt väga hästi tunnevad. ma olen väga palju töötanud kõigi nende õigusaktidega. kui meil oleks olnud selline äh, õigusaktide raamistik, selline järelevalve, selline tarbijakaitseraamistik, pankade kapitaliseerituse raamistik, siis äh, paljud kriisid ei oleks toimunud ja ma arvan, et äh, sel juhul on asi samamoodi ja meil oleks, me oleksime vältinud mõningaid äh, kahtlasi müügipraktikaid, mis on väga palju kahju äh, teinud investeerijatele ja tarbijatele. nagu härra Sanchez Presedo, arvan ma, et äh, paremini informeeritud valik on oluline ja ma olen nõus temaga, et vaja on leida see tasakaal pakkumise vabaduse ja, ja tarbijate vabaduse kaitsmise vahel härra Kiigold äh, toetas seda teksti, ma tänan teda ja härra Schmidt rääkis äh, ühest asjast, mis on endiselt arutluse all, see puudutab seda ähm, kooskõla MIFIDiga, eriti mis puudutab muudatusettepanekuid neli ja viis, ma tahan, et me äh, käsitleks seda kolmepoolsetel läbirääkimistel. ma saan äh, aru, mis raport raportööri, mis on selle teksti autorit ajendanud, aga siin on selliseid aspekte, mida tuleb arvesse võtta. Ehm, ja palun vabandust, et ma ei saanud täna kohtumisel osaleda, ma pidin äh, tegema tööd, äh, mis oli seoses varsti algavate läbirääkimistega, nii et äh, palun vabandage. aitäh ja nüüd annan ma uuesti sõna raportööridele, härra Lang. aitäh tahaksin tänada kolleege äh, selle eest, et nad õiglaselt äh, hindasid seda kompromissi ja tänan ka volinikku, tahaksin tänada kõiki varu, variraportööre, kolleege Sanchez Peresedot, Olli Schmidti, Sven Kiigloldit, Ashley Foxi, äh, Jürgen Kluutet, proua Stailerit. ma arvan, et ehkki meie lähtepunktid on erinevad, on meil siiski olnud väga tark ja õiglane arutelu ja härra volinik, tegemist ei olnud äh, mingi kiire otsustusprotsessiga. Teie äh, tekst on äh, kolmandast juulist kaks tuhat kaksteist, nii et aega on läinud rohkem kui poolteist aastat ja nõukogu ikka magab. kas ja millal meil õnnestub see protsess lõpetada, ei tea hetkel mitte keegi, ma kardan, et sellel ametiajal enam mitte, vaid pigem järgmisel. Ähm, proua Stailer ütles, et ta tahaks, ähm, talle oleks meeldinud, kui äh, vaidluste vältimise reegleid oleks äh, rohkem integreeritud. me võtsime ähm, aluseks äh, vaidluste lahendamise reeglid, aga me jätsime otsuse, milline ametiasutus peaks sellega tegelema liikmesriikidele. ma arvan, et see on ka õige äh, lahendus. liikmesriigid saavad seda ise paika panna, ilma et meie selle mm, ette kirjutaks. aitäh aga toetuse eest. kolleeg Sanchez Presedo. menetluses, äh, mis äh, seo-, mis seoses seosesmüükidega esitas ta muudatusettepanekuid, härra Schmidt oli teisel arvamusel, me oleme nüüd jõudnud kompromissile, mis minu arvates äh, võimaldab meil seda küsimust äh, üksmeelselt reguleerida ja äh, kolleeg Schmidt rääkis ka vahendustasude keelamisest, ma arvan, et see, mis me kokku oleme leppinud, on kokkuvõttes õige, rohelised esitasid veel ühe taotluse, mis puudutas äh, vahendustasude keelamist, mina olen arvamusel, et vahendustasude keelamine ei ole kunagi õige lahendus ja mis puudutab muudatusettepanekuid neli ja viis ja MIFIDit, siis see, mida me praegu saame üle võtta, on tekstis juba põhimõtteliselt kirjas. minu arvates on need ettepanekud paremad kui see, mida, mis praegu MIFID-i kohta teada on, me peame tegema läbirääk-, pidama läbirääkimisi, aga me peame silmas pidama ka äh, selle teksti eripära ja äh, nendel kohtumistel, kus äh, variraportöörid osalevad, järgime ikka sedasama eesmärki. ma ei taha aga nüüd äh, siia selliseid äh, sätteid sisse lisada, mis ei sobi kindlustustoodetele. mina tänan ja nüüd soovin tänada kolleeg Sven Kiigordit, kes lõpuks ütles, et ta toetab seda teksti. loomulikult esitas ta roheliste nimel mõningaid muid muudatusettepanekuid. ühest ma rääkisin äh, äh, vahendustasude keelust ei saa meie fraktsioon, seda meie fraktsioon ei saa toetada ning teine tema muudatusettepanek, uus äh, muudatus, äh, artikkel äh, kakskümmend kuus A, kus Euroopa saaks õiguse mõningaid tooteid keelata. minu arvates peab tegemist olema riiklike järelevalveasutuste ülesandega, mitte Euroopa ülesandega, nii et meie toetame seda, et sel, et me oleks selle muudatusettepaneku selle osa vastu, aga ma sooviks mõelda järele erandite üle. meil äh, fraktsioonis toimub veel arutelu, ma tulen selle juurde tagasi ja homme hommikul me saame siis selgus selles, kuidas meie fraktsioon selles küsimuses äh, arutab. meie fraktsioon on suhteliselt suur, erinevalt Roheliste fraktsioonist. meil soovitakse saada ka sisulist infot, mitte lihtsalt öö, äh, oma heakskiitu anda. see on erinev suurte ja väikeste fraktsioonide vahel. Äh, kokkuvõttes sooviksin tänada kõiki osalejaid. aitäh teile. sellega on lõppenud see debatt ja hääletatakse homme kell üksteist kolmkümmend nüüd lähme me edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on proua Krosteti äh, raport Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning